Dear friends, ladies and gentlemen, good morning. kallid sõbrad, daamid ja härrad, tere hommikust. oleme juba paar minutit hilinenud, aga meie ees on põhimõtteliselt kolm tundi hääletust, nii et kolm-neli-viis minutit ei mängi väga suurt rolli. kolm tundi põhimõtteliselt. ja alustame kohe katsehääletusega. palun pange oma kaardid masinasse. suurepärane ning hääletus on alanud. ja hääletus on ka kohe lõppenud. hästi, hääletussüsteem toimib ning alustagemgi kohe. meil on kohe alguses kaks raportit, millele tehti neli tuhat viissada muudatusettepanekut. raportöörid kõigepealt ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus millega luuakse teadusuuringute innovatsiooni raamprogramm Euroopa Horisont. raportööriks Dan Nika. ja teine raport puudutab siis selle äh, Euroopa Horisont äh, programmi rakendamise eriprogramme. alustame aga kõigepealt Horisont kaks tuhat kahekümnega ja Dan Nika raport. kompromissettepanek üks, kes poolt? vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt poolt. ootan veel. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kaheksateist, ütleb esimees ja mõtleb kuuteist. kaks lehekülge edasi, kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt. kompromiss kolmkümmend kaks. avan hääletuse, kontrollime. One SMT too many. Uh, one SND. üks sotsiaaldemokraatide kaart on üle hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend neli poolt. järgmiseks. aitäh selle väikese puhkuse eest, mille võimaldasite. kolmkümmend kaks kompromiss poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss nelikümmend kaks A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek nelikümmend kolm A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A1, kompromissettepanek A1 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A2 poolt. poolt A2, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A3 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A4 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A5 poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kompromissettepanek R1 poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R2 poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R2A poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R3 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R4 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R5 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R5A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R6 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R7 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R8 poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R kaheksa A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R kaheksa B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kahe, R kaheksa C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R kaheksa D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kaksteist A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kuusteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R kakskümmend kuus B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R kolmkümmend üks plokis kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek R nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek R viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R viiskümmend kaks ühes plokis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus raporti eelnõu üle muudetud kujul. nimeline hääletus, nagu ikka. hääletus algas. üks Rahvapartei, kaks Rahvapartei kaarti üle, üks sotsiaaldemokraatide kaart üle kaks Rahvapartei liiget kahjuks üle. kaks Rahvapartei liiget ikka veel üle, kallid sõbrad. ikka veel üks üle <laughs> Very complicated. väga keeruline. okei okay.. It's okay, it's okay nüüd on hästi. suurepärane tulemus, palju õnne raportöörile. Would... raportöör soovib sõna saada. jah, suur tänu, esimees. tahtsin tänada variraportööre raske töö eest viimase kahe kuu jooksul aitäh meie assistentidele, ekspertidele ITRE eh, komisjonist ja fraktsioonidest. ma ei suuda isegi kokku lugeda, kui palju variraportööridel kohtumisi meil oli, aga te näete, tulemus on täiesti imeline. aitäh meile, aitäh komisjonile, nad aitasid meid väga palju aitäh vastutavale komisjoni ametnikule, aitäh teile kõigile, tegemist on suurepärase raportiga, tulemus on suurepärane ja ma arvan, et äh, siin tõesti kõiki võib õnnelda, õnne, õnnitleda selle suurepärase tulemuse puhul. suur tänu. nüüd, kallid sõbrad, nüüd on meil nii-öelda kaksikraport äh, eelmisele raportile, sest need kaks raportit on omavahel vägagi seotud. ja mõlemad sündisid ka täpselt samal hetkel. Yes, okay. yes, I, I would ask if ma paluksin, et keegi äh,, tahaksin teada, kas plokis hääletuse vastu on keegi, sest me saaksime väga palju aega kokku hoida, ütleb Paul Rüübich. okei okay.. We go directly to the final vote et läheksime kohe lõpphääletuse juurde. okei okay,, so is my, is my question. minu küsimus teile, kui olete nõus, siis kas olete nõus plokis hääletama? hakkame pihta. raportöör Kristjan Eeler ja ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont rakendamise eriprogramm. Kristjan Eeler on raportööriks ja alustame hääletusega. kompromissettepanek üks, kes poolt, Dear friends eh.... kallid sõbrad, saan aru, et olete valmis kaks minutit hääletama, mitte kauem. hästi. ma saan hakkama. võin pool tundi küsida, kas olete poolt või vastu. aga siis teeme nimelise hääletuse, kui olete nõus. kui me hääletame terve raporti üle plokis There will be two votes. So, uh, Mr Chair, it should be härra esimees, kaks hääletust peaks olema, üks kõikide kompromissettepanekute üle plokis ja teine peaks siis olema lõplik hääletus raporti üle muudetud kujul. ja, ja otse loomulikult. ma ei saanud nii, ma ei saanud aru, sest see oli nii lihtne, et oli raske aru saada. nii et kõigepealt plokis kõikide kompromissettepanekute üle aga lõpus tuleb nimeline hääletus tervikuna raporti üle, nii et alustame siis, kallid sõbrad. kõigepealt nimeline hääletus, kui olete valmis ja olete nõus. minu küsimus, kas olete valmis nii hääletama? Uh, äh, EPP. E rahvaparteist üks üle <laughs> Uh, maybe, maybe I can do that. äkki ma võiksin välja võtta? Kristjanis, ma võtsin välja. hästi, kõik on korras, hästi, hästi, hästi, hästi. okei okay., this time. seekord mina. And I close the vote. hääletus lõppes. kõik on poolt, suurepärane tulemus. Kristjanis, ma panin nüüd oma kaardi tagasi. ja nüüd nimeline hääletus ka äh, raporti üle Final vote. tegemist on lõpphääletusega. hääletus algas. Well, Christian is one getting. Okay. No, one EPP. üks Rahvapartei kaart on üle. hästi, hääletus lõppes. suurepärane tulemus palju õnne kolleeg Eelerile. nii et hääletame nüüd juba kõigest kaks tundi, mitte kolm tundi. suured edusammad, härra Eeler, palun, teil on sõna. ärge muretsege, ka mina tänan lihtsalt kõigepealt Äh, sekretäriaadi töötajaid ja kõiki nõunikke, kes aitasid seda raportit välja töötada. me praegusel hetkel kirjutame ajalugu. see on esimene kord, kus me äh, teadusuuringute raamprogrammi üle hääletame äh, plokis muudatusettepanekute üle. see saadab väga tugeva sõnumi nõukogule. me soovime läbirääkimisi alustada ja me soovime, et tulemus oleks käes enne parlamendi ametiperioodi lõppu, sest Euroopal on seda vaja uh,. Thank you, thank you, colleagues. aitäh, kallid kolleegid, härra Eeler, härra Nika, aitäh teile ja palju õnne ka. aitäh ka kõigile variraportööridele, suurepärane ja raske töö on tehtud kümme kolleegi, kes nii raskelt töötasid ja meie tegime ka muidugi muudatusettepanekuid. nüüd järgmine raport, Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikus kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. meie raportööriks on Angeelika Mlinar. ja me alustame kohe hääletusega. kuld kakskümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuld kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO nelikümmend kuus poolt vastu. erapooletu vastu võetud. kompromiss. jah, olgu, kontrollime. IMCO nelikümmend kuus. IMCO nelikümmend kuus, hääletus algas. And I close the vote. Rejected. hääletus lõppes. tagasi lükatud, vabandust, eksisin enne. kompromissettepanek viis poolt. vastu. erapooletu palun tõstke käsi, kallid sõbrad. väga raske on näha, kuidas te hääletada. uuesti kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kallid kolleegid minu vasakul käel, palun tõstke oma käsi. Teid tõesti ei ole näha, kõrgemale, tõstke kõrgemale. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. plokis, plokis artikkel, plokk üks, artikkel üheksa üle kõik eelarvet puudutavad ettepanekud, plokk üks eelarve ettepanekud poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. eelarve kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ka viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kaheksateist poolt, vastu, kakskümmend poolt, vastu. kontrollime, IMCO kaheksakümmend Um, EPP too many. üks Rahvapartei kaart üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime. kolmsada nelikümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kuld viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TRAN viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TRAN viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TRAN viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TRAN viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuld kuuskümmend üks. Tran viiskümmend üheksa, kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuld kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuld kuuskümmend kaks, poolt, vastu erapooletu vastu võetud. kuld kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu vastu võetud. tran kuuskümmend poolt, vastu erapooletu vastu võetud. kuld kuuskümmend neli poolt, vastu. kontrollime. kuld kuuskümmend neli hääletus lõppes vastu võetud. IMCO kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime. And I close the vote. Accepted. Is accepted. IMCO ninety. IMCO ninety in favor. Against. Abstention accepted. Called sixty five in favor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 we go to annex. Transport 61 in favor? Against? Let us check it. Transport. Transport 61 poolt. Hääletus lõppes. Vastu võetud. IMCO 93 poolt. Vastu. Ära pooletu. Vastu võetud. IMCO 94 poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime, kolmsada viiskümmend kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, ära, kontrollime. hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu. erapooletu, tagasi lükatud. kultuur seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, kultuur seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, IMCO üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, IMCO sada poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, transport kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime um I close the vote. One EPP too much. hääletus lõppes, üks Rahvapartei kaart on üle, nüüd hääletus lõppes. tagasi lükata transport kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu I close the vote. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kultuur seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kultuur seitsekümmend seitse poolt vastu kontrollime kultuur seitsekümmend seitse kultuur seitsekümmend seitse. hääletus lõppes. kultuur seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kultuur seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud IMCO sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend viis, kolmsada kuuskümmend neli kontrollime. hästi, kolmsada kuuskümmend neli, hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu käsi ei ole. kui käsi püsti pole, pole ka otsust, nii et kontrollime. kolmsada kuuskümmend viis, kolmsada kuuskümmend viis, kontrollime. I close the vote. hääletus lõppes. vastu võetud. IMCO sada üks poolt. vastu erapooletu, vastu võetud IMCO sada kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud IMCO sada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Kultuur kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada, IMCO sada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud IMCO sada kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO sada seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, IMCO sada seitse, elektrooniline kontroll algas. I close the vote. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kultuur kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kultuur kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuld-, äh, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur kaks poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, kultuur kaks. And I close the vote ähm,. hääletus lõppes, tagasi lükatud. IMCO kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime, kaheksakümmend üks kontrollime hääletus lõppes. tagasi lükatud seekord kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu. kontrollime. kaheksakümmend kolm, kontrollime, hääletus lõppes, tagasi lükatud kultuur kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime, kaheksakümmend neli. hääletus lõppes. tagasi lükatud IMCO kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, libe neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, transport kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. üheksakümmend kolm, kontroll algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, IMCO viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa järgmiseks, üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, mitte keegi ei anna enam märku, nii et kontrollime, üheksakümmend kaheksa. Patricia, tõesti kahju, aga midagi pole teha kõik on poolt, aga keegi ei tõsta käelt. viiskümmend viis kolme vastu, kallid sõbrad, nii et tõesti palun. selleks tõesti pole vaja kontrollida. kultuur kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, IMCO kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud transport kuus poolt, vastu erapooletu kontrollime, transport kuus. hääletus lõppes. tagasi lükatud, IMCO seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, IMCO seitse, IMCO seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd hääletame plokis. plokk kolm, muudatusettepanekud sada üheksa, IMCO üksteist, transport seitse. plokis. kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks. muudatusettepanek sada kaksteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu. vastu võetud. viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. hästi, kontrollime. kontrollime sada kakskümmend neli. Uh, I close the vote. hääletus lõppes. vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, kontrollime I close the vote. hääletus lõppes. tagasi lükatud IMCO seitseteist poolt, vastu. hästi, kontrollime and I close it. hääletus lõppes. vastu võetud. transport üksteist poolt. vastu erapooletu, tagasi lükatud. IMCO kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, IMCO üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu. sada kakskümmend kuus, kontrollime. väga raske öelda, kuidas otsustasite. hääletus lõppes vastu võetud. IMCO kakskümmend poolt, vastu. vastu võetud, otsustame, et vastu võetud. IMCO kakskümmend üks poolt, tõstke palun käsi, heldekene. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud IMCO kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Kristjanis kui sa lõpetad äkitselt hääletuse, siis ma ei tea, mis on Rahvapartei käitumine, kas sa ei suuda otsustada või? aga tõesti, otsusta ära, mul on muidu väga raske otsustada. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, transport neliteist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, transport neliteist hääletus lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt. vastu. Er-, kontrollime, sada kolmkümmend neli. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kultuur kolmteist poolt vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus ja IMCO kakskümmend üheksa, ühesugused, seega koos poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletu kuidas te hääletasite uuesti kümme poolt? vastu erapooletu, vastu võetud, nüüd selgelt üksteist poolt. vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, IMCO kolmkümmend kaks poolt vastu erapooletu, vastu võetud. juuri kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, ära, kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud, libe kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. nii on parem, kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud, transport seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud libe kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kultuur kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud Envi seitse poolt, vastu. erapooletu, vastu võetud. transport kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kaks koos IMCO kolmekümne neljaga poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. libe kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletu vastu võetud, IMCO kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, transport üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kultuur kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kultuur kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kultuur kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime, sada viiskümmend kuus. hääletus lõppes, tagasi lükatud kultuur kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, eelarve kaks poolt, vastu. ma ei tea, eelarve kaks. hääletame, hääletus algas. hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud, eelarve kolm poolt, vastu erapooletu. sama lugu. kontrollime. I close the vote. hääletus lõppes. tagasi lükatud eelarve neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, libe kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe kakskümmend viis poolt vastu erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, eelarve viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, NV kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, transport kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kultuur kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur, ei, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus raporti eelnõu üle muudetud kujul. hääletus algas. üks Rahvapartei kaart üle hääletus lõppes. vastu võetud, selgelt. palju õnne raportöörile, Angeelikale. ja järgmine raport um, is a proposal. tegemist on ettepanekuga liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammi ameti loomiseks. meie raportööriks on Massimiliano Salini. väga hea, alustame. seitsekümmend kolm, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. seitsekümmend neli poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi neliteist poolt. vabandust, ütleb kõneleja. ootan teie järgi Envi neliteist. kas te leidsite selle? Envi neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime. sada kuuskümmend viis. lõpetan hääletuse. vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud. kontrollime, sada kuuskümmend kuus. Äh, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, era-, me kontrollime, sada seitsekümmend kolm. hääletamine lõppenud, vastu võetud. Put kuus <laughs> poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Run nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Tran viiskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. Tran viiskümmend seitse. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu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 viissada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud, Agri kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Agri kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tran sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tran sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, mm, vastu võetud, TRAN sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. NV5 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud jällegi Tran kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. Tran kaksteist. üks Rahvaparteist on ülearu, vabandust, üks SED-st on ülearu, seekord on SED ülearu. rahvaparteiga on korras. nüüd on ka SED-ga korras lõpetame hääletuse. tagasi lükatud, tran kolmteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime Tran kolmteist. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud Agri kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri kümme poolt, vastu, erapooletud kontrollime Agri kümme. kontrollime Agri kümmet, hääletamine lõppenud. vastu võetud. Tran kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Envi kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Tran kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, kontrollime. TRAN kakskümmend neli. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. ja NV kaksteist poolt, vastu. kontrollime. NV kaksteist, kontrollime NV kaheteistkümnendat hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus alanud. aitäh, hääletamine on lõppenud aitäh, selge häälteenamus, palju õnne äh, meie raportöörile, kolleeg Massimiliano Salinile ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. härra Sirlik Jootis, kas te soovisite midagi öelda? jah tahaksin öelda, et kuue esitas kirjaliku vähemuse arvamuse. aitäh. selge, saan aru ja nüüd äh, hääletame Euroopa Kaitsefondi loomist. meie raportööriks on härra Krasnodebski. ja hääletame, alustame hääletust. hääletame koos alates üheksakümne üheksandast kuni saja neljandani kokku kuus hääletust. kas, kes on poolt, vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jätkame kompromissiga viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, ütleb kõneleja, ma nii kiiresti ei liigu edasi ja nüüd kakskümmend viis ahvet poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus ahvet poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse A, vastu võetud äh,, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitse A. kontrollime, kompromiss seitse A. väga hea mõte seda kontrollida. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu. kontrollime seda ka, kompromiss, see on väga oluline hääletamine lõppenud, vastu võetud. ja jätkame ahvet kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. ahvet kakskümmend üheksa. ja hääletamine lõppenud tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, lühike paus nüüd kompromiss kaheksa on see, mis on vaja üles leida, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa A poolt, vastu, erapooletud. kompromiss kaheksa A. palun hääletage elektrooniliselt. peaksime seda korralikult kontrollima. kompromiss kaheksa A, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kolmsada kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd ahvet kolmkümmend kaheksa tuleks üles leida. ja selle puhul S ja D nõudis äh, nimelist hääletust. kolmkümmend kaheksa ahvet hääletus alanud hääletamine lõppenud. väga hea tulemus. me oleme siin täiesti ühel meelel. kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada nelikümmend üks ja hääletamine lõppenud. tagasi lükatud seekord. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend seitse, kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me peaksime kontrollima? kontrollime kolmsada viiskümmend seitse, kolmsada viiskümmend kaheksa, kontrollime mõlemat. ja hääletamine äh, lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, seekord tagasi lükatud nelikümmend kaheksa ahvet poolt, vastu er,, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, kontrollime. ahvet nelikümmend kaheksa, kontrollime. nüüd on vast-, no võib-olla oli viga, võib-olla on nüüd vastu võetud. <laughs> jah, on va vastu võetud <laughs> kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Ko. Äh, hääletame muudatusettepanekut kolmsada kuuskümmend kaheksa, kolmsada kuuskümmend kaheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kompromiss kolmteist A, kompromiss kolmteist A poolt, vastu, kontrollime. me peame kontrollima kompromissi, see on hädavajalik. kompromiss kolmteist A, lõpetan hääletuse. vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist koos suulise muudatusettepanekuga. kas me pea, me peaksime kõigepealt kontrollima, äh, see suuline muudatusettepanek on rohelistelt ja küsiksin, et kas on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule? palun tõuske püsti. kui keegi sooviks olla suulise muudatusettepaneku vastu viis, viis tükki. viiest inimesest piisab, sest igas komisjonis piisab neljast inimesest. nii et teid on äh, liiga palju. kompromiss neliteist ilma suulise muudatusettepanekuta, kahjuks ilma suulise mu-, mu-, muudatusettepanekuta poolt, vastu eh, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ne-, eh, kaks, nelisada kakskümmend neli, teine osa, poolt, vastu Va, veel üks kord, ootan, kuni te üles leiate, nelisada kakskümmend neli, teine osa ainult kas te olete valmis? kas kõik on valmis? nelisada kakskümmend neli, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss kaheksateist poolt. vabandust, ootan, kuni kõik üles leiavad. kompromiss kaheksateist poolt, vastu. kontrollime kompromissi kaheksateist. kompromiss kaheksateist. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksateist teeme kohe elektrooniliselt, sest see on kompromiss, kompromiss üheksateist. hääletamine lõppenud, vastu võetud. ja nüüd jätkame kolme identse muudatusettepanekuga nelisada viiskümmend, nelisada viiskümmend üks ja kaheksakümmend kaks IMCO, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime kolm muudatusettepanekut. kolm muudatusettepanekut koos ja hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend viis poolt, vastu. kontrollime. nelisada viiskümmend viis ja hääletamine lõppenud tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kuus poolt, vastu ja kontrollime seda ka. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, see ei ole selge hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üks budget, üks poolt vastu, vastu, vastu võetud, üks IMCO poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuus poolt vastu, erapooletud, kontrollime kontrollime sada kuus ja hääletamine lõppenud. tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu. kontrollime sada seitse. me peame seda kontrollima ja hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kaks IMCO poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm IMCO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks budget poolt, vastu. kontrollime. kaks budget. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. neli IMCO poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm budget poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis IMCO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus IMCO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks ahvat poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu kontrollime, sada kuusteist hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu. kontrollime sada kaheksateist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu. kontrollime sada üheksateist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, no kont-, kontrollime, sada kakskümmend üks, sada kakskümmend üks, kontroll. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, aitäh. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletamine lõppenud. vastu võetud kümme IMCO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, kontrollime sada nelikümmend üks. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. viisteist IMCO poolt vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt vastu. kontrollime sada viiskümmend kolm. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud sada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist ahvet poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist IMCO poolt, vastu, veel kord, üheksateist IMCO, kontrollime. üheksateist IMCO, avan hääletuse hääletamine lõppenud. selgelt vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kaheksateistkümne erapooletuga suurepärane tulemus tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, sada kuuskümmend kolm. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. IMCO kakskümmend poolt, vastu kontrollime. kakskümmend IMCO. ja hääletamine lõppes. vastu võetud. kaheksa budget, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm IMCO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt ja sada seitsekümmend neli koos kaks et-, muudatusettepanekut koos, sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli poolt, vastu. kontrollime. ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud. sada äh, seitsekümmend viis, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu. ja kontrollime kahte muudatusettepanekut, sada seitsekümmend viis, sada seitsekümmend kuus. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. üksteist budget poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist ahvet poolt, vastu. peaksime kontrollima kolmteist ahvet hääletamine lõppes tagasi lükatud. neliteist ahvet poolt, vastu. kontrollime jällegi. neliteist ahvet. hääletamine lõppes, vastu võetud. viisteist ahvet poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viisteist ahvet, kontroll. hääletamine jällegi lõppes. vastu võetud. seitseteist ahvet poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksateist ahvet poolt, vastu. kontrollime, kaheksateist ahvet ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud ja lõpphääletus nimelise hääletusena nagu tavaliselt. hääletamine lõppes vastu võetud selgelt palju õnne raportöörile. okei okay,, now we go. Äh, nüüd me jätkame järgmisega tegemist on äh, ITER ja tuumasünteesi energeetika arena, arendamise Euroopa ühisettevõte meie raportöör on Marianne Jean-Marinescu ja hääletame nüüd muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime algusest peale. hääletamine lõppenud hääletamine lõppes, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud. jälle kontrollime, neliteist neliteist, see on selgelt vastu võetud. seda ei ole üldse vaja kontrollida, aga kontrollime siiski. selgelt vastu võetud. see võiks olla viimane hääletus enne pausi, nii et palun mobiliseerugem ja hääletagem. tõstke palun käsi. lühike paus, kakskümmend sekundit. ja nüüd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 erapooletud. kontrollime. kaks. hääletamine lõppes. tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapoole-, kontrollime neljandat kontrollime muudatusettepanekut neli. ja lõpp, hääletus lõppes. vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üks hääletamine lõppes. tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud. tagas-, kontrollime. viis. ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud, kuus poolt, vastu sama häälteenamus lükkas tagasi, seitse poolt äh,, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu. kontrollime üheksandat. hääletamine lõppes tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üksteist kahes osas. esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime teist osa. hääletamine lõppes vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime. kontrollime muudatusettepanekul kaksteist, hääletus lõppes. tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus nimelise hääletusena ja hääletus alanud. aitäh ja vastu võetud selge häälteenamusega. palju õnne raportöörile ja lähme järjest edasi. järgmine raport tegemist on Rebecca Harmsi raportiga ja tegemist on ettepanekuga võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm. raportööriks äh, Rebecca Harms, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, kontrollime, muudatusettepanek kolmteist. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, see on ka vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt vastu. kontrollime, üheksateist. hääletamine lõppes. tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu kontrollime, siis on kindlam. muudatusettepanek kaks, hääletamine lõpus, üks Rahvaparteist on ülearu. muudatusettepanek kaks hääletamine lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu. kontrollime jällegi. muudatusettepanek kolm. hääletamine lõppes. vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus ja seitse pool, koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime üheksandat.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 lõpphääletus, hääletus alanud. ja hääletamine lõppes. ja suure häälteenamusega vastu võetud. palju õnne raportöörile SD fraktsioon tahaks Mm, paluda lühikest üheminutilist pausi. ja minu kogemus ütleb, et äh, sellest äh, saab kolmeminutiline paus. So, Mr. Busek, we are uh,. Dear friends, ladies and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad, jätkame uuesti. ja tegemist on teadusuuringute innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont täiendava Euroopa aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi kehtestamisega aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend viis, raportöör Miia-Petra Kumpula-Natri kolm muudatusettepanekut plokina, viiskümmend kaheksa, kuuskümmend, kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis ja kolm plokina viiskümmend üheksa, kuuskümmend kaks, kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, aga kontrollime. kuuskümmend kuus, kontroll. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend, äh, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend seitse kontroll hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime, ühe, kaheksakümmend üheksa. hääletamine lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu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 kontrollime üheksakümmend viis. üheksakümmend neli, kontrollime üheksakümne neljandat. üheksakümne viiendat, vabandab esimees. kontrollime üheksakümne viiendat. üheksakümne neljandat hääletasime enne, nüüd kontrollime üheksakümne viiendat, hääletus lõppes vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üheksakümmend kuus. hääletamine lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksakümmend üheksa. hääletamine lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, üheksakümmend kaheksa, kontrollime nüüd on üks kuue liige ülearu. hääletamine lõppes, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, era-, kontrollime sada kolm. ja hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, peaksime kontrollima. kompromiss üks kontrollime kompromissi üks. hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt kahes osas, esimene osa po-, kolmekümne, kolmkümmend üks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kontrollime teist osa. ja hääletus lõppes, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne kolmandat. hääletamine lõppes, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, er-, kontrollime, nelikümmend viis. ja hääletus lõppes. tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, kontrollime, nelikümmend kuus. hääletamine lõppes vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, peame jälle kontrollima, palun vabandust. hääletamine lõppes. tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud no kontrollime, kontrollime viie, viiekümne esimest. hääletamine lõppes, tagasi lükatud. esimene ka e kahes osas, esimene osa, esimene osa, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa äh, ja äh, kolmkümmend neli poolt koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu kontrollime, viiskümmend neli. hääletamine lõppes, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend ja kakskümmend üks koos, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpphääletus nimelise hääletusena, hääletus alanud. ja hääletus lõppes selgelt vastu võetud, palju õnne raportöörile uh,! Dear friends uh...! kallid sõbrad! me teeme hääletuse lõpuni enne vaheaega. aga juhul, kui ikkagi juhtub, et me ei jõua päris valmis enne lõunapausi, mis, nagu teate, algab kaksteist kolmkümmend. ja te ka teate, et tõlgid lähevad ära täpselt kell kaksteist kolmkümmend, aga ilma nendeta ei ole hääletamine võimalik. siis teatud hetkel me ikkagi jätame pooleli ja ülejäänu hääletatakse siis pärast lõunapausi ehk pärastlõunasel sessioonil, mis algab neliteist kolmkümmend. vajadusel me jätkame hääletamist neliteist kolmkümmend, palun selleks ka valmis olla. nüüd aga läheme me esimese osa juurde, mis meil veel alles jäänud on ja me lõpetame täpselt kaksteist kolmkümmend. täpselt kaksteist kolmkümmend ja seejärel me lõpetame mm, hääletamise algusega kell neliteist kolmkümmend, kas te olete nõus? selge pilt, hakkame peale, kallid sõbrad. arvamuse eelnõu, mille on koostanud kolleeg Joe Ferreira. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond. see on siis meie arvamus, kõigepealt sada kakskümmend kaks, kes on, üks, üks, kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. üks, üks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üks, kes on, kuid siiski kontrollime, sada kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. vabandust, kompromiss üks, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seega sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, e-, kontrollime, kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üks, üks, viis, kes on poolt vastu. kontrollime, üks, üks, viis, kontrollime. üks, üks, viis, kontrollime ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üks, üks, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sama häälteenamusega kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üks, üks, seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kakskümmend viis, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud üks, üks, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üks, kaks, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, sada kakskümmend kolm kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üks, kaks, neli, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, vastu võetud, üks, kaks, viis, kes on poolt, vastu, ma ei tea, kontrollime, üks, kaks, viis, kontroll on alanud. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud üks, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, sest ei ole päris selge. kontrollime. üks, kaks, seitse. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, kontrollime. kolmkümmend, kes on, äh, hääletame, hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. üks, kaks, üheksa, kes on poolt, vastu. ka see ei ole selge, üks, kaks, üheksa. kontrollime. üks, kaks, üheksa, kontrollime, hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi üks, kolm, üks kes on poolt, vastu. kontrollime, sada kolmkümmend üks, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, sada kolmkümmend viis kontrollime. eeldatavasti vastu võetud, aga me ei tea, nii et sada kolmkümmend viis, kontrollime, hääletus on lõppenud. tõesti vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, sada kolmkümmend seitse, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine on tagasi võetud, seega siis sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. kolmkümmend viis kontrollime, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu. kontrollime. sada nelikümmend kontrollime. Te ei tõsta kätt, nii et ma näeks, niisiis kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud väga selgelt. sada nelikümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kuus peaks olema järgmine, aga kallid sõbrad ähm,, muudatusettepanek sada nelikümmend kaks jäi hääletamata, sest sada nelikümmend küll kiideti heaks, aga see ei tähenda, et me võiksime vahele jätta muudatusettepaneku sada nelikümmend kaks, seega enne kolmekümmend kuut me hääletame veel muudatusettepanekut sada nelikümmend kaks, see on kolm muudatusettepanekut äh, varem nimekirjas, niisiis sada nelikümmend kaks. kes on poolt? vastu kontrollime, sada nelikümmend kaks, kontroll on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. nüüd siis otse edasi, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. sada nelikümmend seitse, kontroll on alanud. ja vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt. jah, üks, nel-, sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu kontrollime, sada nelikümmend üheksa, kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, sada viiskümmend, kontrollime. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada viiskümmend kaks, kontrollime. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu. kontrollime, nelikümmend, kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu tagasi lükatud sada viiskümmend neli poolt, vastu. kontrollime, sada viiskümmend neli. võib-olla ikkagi vastu võetud. hääletus on läp-, lõppenud ja tõesti vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, nelikümmend kolm, kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu. kontrollime, nelikümmend viis, kontrollime. ja hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime, sada viiskümmend üheksa, kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada kuuskümmend poolt, vastu. kontrollime, sada kuuskümmend kontrollime. ja hääletus on lõppenud. üks kuue on üle, nüüd on korras. tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime, nelikümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, sada kuuskümmend kolm kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, sada kuuskümmend seitse, kontrollime sada kuuskümmend seitse hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime. sada kuuskümmend üheksa. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üks D, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu kontrollime. sada viiskümmend kuus kontrollime. ja hääletus on lõppenud. kompromiss kaks, elektrooniline hääletus. kompromiss kaks hääletus on lõppenud. selge enamusega vastu võetud. sada üheksakümmend ja sada üheksakümmend kolm korraga, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? mõlemad tagasi lükatud. me läheme edasi saja üheksakümne kaheksa juurde. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? kontrollime. sada üheksakümmend kaheksa, kontrollime hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend seitse kakssada neli võeti vastu ja seetõttu me läheme edasi kahesaja kuue juurde, kallid kolleegid, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakssada seitse poolt, vastu, kontrollime. kakssada seitse, kontrollime. ja hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada seitse on vastu võetud. kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu. tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kümme, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kakssada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolleegid, viiskümmend üheksa, Ferreira, viiskümmend kaheksa, Ferreira ettepanek on tagasi võetud viiskümmend kaheksa on tagasi võetud, aga viitekümmet üheksat me hääletame, ütleb esimees. niisiis, niisiis, härra Ferreira, te võiksite selgitada. aitäh, lugupeetud esimees. hääletusnimekirjas on viga. muudatusettepanek, mida ei tohiks hääletada, on viiskümmend kaheksa, mitte viiskümmend üheksa. niisiis, me peaksime hääletama viitekümmet kaheksat. sest see on sest viiskümmend üheksa on see, mis asendati hiljem kahesaja ühega, mis on juba hääletatud, me peaksime seega hääletama viitekümmet kaheksat, kuid mitte viitekümmet üheksat kallid sõbrad, tänan. mul on kahju, ütleb härra Ferreira, et me seda viga varem ei märganud. jah, meie jaoks on väga oluline, mida raportöör räägib, niisiis viiskümmend üheksa ei lähe hääletusele, aga viiskümmend kaheksa läheb. viiskümmend kaheksa, kes on poolt? härra esimees, andke andeks viitekümmet kaheksat ei saa hääletada, ütleb härra Fox, sest seda ei ole ju hääletusnimekirjas. võib-olla siis lükkame edasi selle hääletuse ja hääletame pärast lõunavaheaega niisiis, kuna me ilmselt ei lõpeta enne kella poolt üht hääletust, siis juhul, kui ei ole mingit muud võimalust Eh, niisiis jääb hääletamata see üks eh, muudatusettepanek ja me ei saa hääletada resolutsiooni tervikuna. me ei hääleta muudatusettepanekut viiskümmend üheksa, aga viitekümmet kaheksat eh, me hääletame viimase muudatusettepanekuna enne lõpphääletust. ja me hääletame seda alles pärast lõunavaheaega. niisiis, kallid sõbrad, nii me teemegi, sest te peate ju mõtlema sellele, kuidas viiekümne kaheksa osas hääletada niisiis, viitekümmet üheksat me ei hääleta ja me läheme edasi, kakssada kaksteist. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kompromiss kolm, nimeline, äh, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kompromissettepanek kolm. ja hääletus on äh, lõppenud, tagasi lükatud. seega kakssada kolmteist, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakssada neliteist ja kuuskümmend korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend üks D, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viisteist ja kakssada kuusteist korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu. kontrollime, kakssada seitseteist kontrollime. ja kontroll on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kakssada kaheksateist. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kolm D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaks, kaks, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kakssada kakskümmend üks, kontrollime ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu. kakssada kakskümmend kolm kontrollime ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli ja kuuskümmend neli korraga, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend viis D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks, kaks, seitse poolt, vastu kaks, kaks, seitse kontrollime, kakssada kakskümmend seitse, kontroll. ja kontroll on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu. kontrollime. kakssada kolmkümmend üks, kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, jällegi kontrollime. kakssada kolmkümmend kaks kontrollime. kontroll on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu jällegi kontrollime kakssada kolmkümmend kolm, kontrollime. kakssada kolmkümmend kolm, kontrollime. ja kontroll on lõppenud. vastu võetud. seega kuuskümmend seitse D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nüüd kakssada kaheksakümmend, teine osa. teine osa. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üks, ka teine osa, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, kakssada kaheksakümmend kolm kontrollime hääletus on lõppenud. Äh, tagasi lükatud. kallid sõbrad, me oleme jõudnud lisa kaks, tabel üheni ja ma teen ettepaneku siin peatuda, sest meil on jäänud äh, sessiooni lõpuni veel ainult paar minutit ja palun siis meeles pidada, et me peame hiljem äh, eraldi veel hääletama viimase hääletusena muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa, enne kui me saame hääletada äh, lõppkujul resolutsiooni. niisiis kell pool kolm me jätkame lisaga kaks, tabeliga üks ja viimase asjana hääletame muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa.